Äh, hobuseliha juhtumi kohta ja juhin teie tähelepanu sellele, et arutelu puhul ei ole ette äh, nähtud äh, vaba mikrofoni ning ei ole ka sinise kaardi küsimusi, sellepärast et tegemist on komisjoni teatisega ja härra Borg komisjoni nimel, palun. härra Borg, teil on sõna. lugupeetud saadikud, viimastel nädalatel olen ma nii parlamendi kui ka kultuurikomisjoni ja samuti keskkonnakomisjoni ees esinenud kahekümnendal ja kahekümne kaheksandal veebruaril olid need esinemised. teemaks, millest ma kõnelesin, oli hobuseliha äh, avastamine toodetes, mis kandsid loomalihasilti ja seda siis mitmetes liikmesriikides. mul on nüüd hea meel teile anda uut informatsiooni meetmete kohta, mida me oleme rakendanud või mida me kavatseme rakendada lähitulevikus tahaksin kõigepealt rõhutada, et äh, täna siis äh, peaaegu kuu aega hiljem, pärast seda, kui esimesed leiud päevavalgele tulid, on olukord selline, et see skandaal ei viita äh, rahvatervishoiu või toiduohutuse skandaalile või kriisile Äh, seda ma ütlen praegu, sellepärast et me viime läbi täiendavaid uuringuid näiteks selle probleemi tervise aspektide osas. Äh, skandaal on küll tõsine, aga tegemist ei ole toiduohutuse küsimusega. meil on olnud toiduohutuse probleeme äh, lähiminevikus niisiis, tegemist on küsimusega, mida võib äh, nimetada siis äh, ekslikuks märgistamiseks, aga mitte toiduohutuse probleemiks ja nagu te teate, toidukäitajad äh, vastutavad selle eest, et Euroopa toiduseaduste nõuetest peetakse kinni ja liikmesriigid peavad hoolitsema selle eest, et pidevalt jõustatakse Euroopa Liidu seadusi. see on liikmesriikide pädevuses, et tuleks kontrollida, kas toode kujutab endal, endast ohtu või ei ja kas ta vastab kõigile nõuetele. loomulikult on olemas ka teisi vahendeid, nagu Euroopa kiirreageerimismehhanism toiduainete ja loomasööda kohta. nii et, et kui mõni liikmesriik teeb hoiatuse, edastatakse see kohe kiiresti kõigile teistele liikmesriikidele Äh, proua president, praeguse skandaali puhul äh, siis leiti hobuseliha äh, toodetes, mida, mis oli märgistatud kui loomaliha ja see info edastati siis kohe kõigile liikmesriikidele läbi Euroopa Liidu kiirhoiatussüsteemi. niisiis, meie toiduainete jälgivuse süsteem toimis väga hästi, võimaldades liikmesriikide võimudel kiiresti kindlaks teha, kes oli teinud mida ja kus ja kuna niisiis äh, kõik liikmesriigid äh, äh, praegu siis testivad neid loomalihatooteid, et teha kindlaks, kas seal on hobuseliha ja ning teevad seda siis vastavalt nendele soovitustele, mis komisjon on vastu võtnud üheksateistkümnendal veebruaril esimene äh, hoiatus meile tuli siis kaheksandal veebruaril Briti võimudelt, kaheksateistkümnendal veebruaril kohtusid liikmesriigid, keda see probleem puudutas ning viieteistkümnendal veebruaril siis äh, toidutarneahela alaline komisjon arutas seda küsimust ja liikmesriigid leppisid kokku siis inspektsioonides äh, ja äh, üheksateistkümnendal veebruaril siis, kui see süsteem kiideti heaks. Äh, need testid jätkavad, jätkuvad ka märtsis ning liikmesriigid äh, teavitavad kohe komisjoni, kui veel midagi leitakse ning raport sellel teemal avaldatakse siis kuskil aprillis niipea kui see kriis puhkes, ütlesin ma kohe selleks, et saavutada usaldus, et ei ole vaja mitte üksnes ainus inspektsioone, vaid juba enne inspektsioone me peame teatama, et nende tulemused avalikustatakse pettuse uurimist koordineerib Europol ning kõikidel liikmesriikidel on äh, palutud siis Europoli kontaktpunkte olukorraga kursis hoida. ja tahaksin öelda, et ainult täielik läbipaistvus äh, võimaldab hüvitada seda kahju, mida me oleme tarbijate usaldusele tekitanud. kui vaadata laiemalt asja, siis on selge, et meie seadused on äh, usaldusväärsed. Äh, pettuste toimumine ei sea kahtluse alla reeglite endi paikapidavust probleemid on seotud seaduste ellurakendamisega ja mitte seaduste endiga. nagu mis tahes teisegi toidukandaali või skandaali puhul peame me sellest kriisist õppima ning kui vaja, äh, viima siis kogemuste valguses sisse ka vajalikke muutusi. ja hobuselihaskandaal ei ole siin mingi erand äh, avalikkuse usaldus on kannatada saanud ning me saame Äh, inimesi rahustada sel moel, kuidas me reageerime, reageerime kiiresti, kasutades neid tõhusaid vahendeid, mis on meie käsutuses, analüüsime andmeid ilma igasuguste viivitusteta ning komisjon juba kaalub, kuidas me saaksime oma reegleid ja kontrolli parandada kolmes vald-, millele on pööratud erilist tähelepanu sanktsioonid, kontrollide tase ning äh, sil-, märgistuse kontrollimine esiteks, ähm, meil on vaja rõhutada, kui oluline on kontroll ja sanktsioonid äh, siin on kõige olulisem just nimelt seaduste jõustamine. praeguste direktiivide kohaselt liikmesriigid peavad kohaldama kohaseid ja heidutavaid sanktsioone. ettepanek, äh, mida tegelikult hakati koostama juba enne seda skandaali, selleks et vaadata läbi ametliku kontrolli reeglid äh, toidutarneahelas, nõuavad, et liikmesriigid Äh, kehtestaksid rahalised trahvid, kui sihilikult rikutakse kehtivaid reegleid. ma arvan, et me peame äh, arvestama ka selle äh, majandusliku kasuga, mida saavad need, kes pettuse teel Euroopa seadusi rikuvad. nii et, et ainuke, ainuke võimalus äh, oleks luua olukord, kus need inimesed kaotavad läbi karistuste rohkem, kui nad pettuse teel võidaksid. Äh, teiseks, meil on vaja tõhusamaid kontrolle toiduainete tarneahelas ja äh, peatselt avaldatav ettepanek peaks olukorda oluliselt muutma. Äh, komisjon saab mitte üksnes nõuda liikmesriikidelt koordineeritud kontrollikavade ellurakendamist piiratud aja jooksul, et teha kindlaks, kas tarneahelas on probleeme, vaid Äh, samuti äh, antakse volitused pideva kontrolli loomiseks, kui tehakse kindlaks mingi uus oht. Äh, ka praeguse kont-, skandaali juhul saab komisjon ainult soovitada kontrollimeetmeid ja ma tean, et tegelikult enamik liikmesriike juba rakendavad neid kontrollimeetmeid. aga see, mis me teeme, ei ole praegu juriidiliselt siduv. ning kolmandaks, nagu me teame, mõned liikmesriigid ning ka mõned selle parlamendi saadikud on nõudnud kohustuslikku päritolumaa märkimist toote äh, sildil. ma ütlen, et see äh, küsimus ei ole otseselt seotud selle skandaaliga, see skandaal oleks puhkenud ka siis, kui see päritolumaa oleks tootel märgitud olnud. aga on üha rohkem liikmesriike, kes usub, et me peaksime kasutama võimalust ja võtma kasutusele siis kohustusliku päritolumaa sildistamise mitte ainult lihatoodetele, vaid ka töödeldud toodetele ja sellega me oleme tegelenud juba tegelikult enne, hakkasime tegelema juba enne, kui see skandaal üldse puhkes. me alustasime selle küsimuse uurimist ning raport peaks eh, ilmuma selle aasta lõpul. mina olen lubanud kiirendada selle raporti avaldamist ja nüüd peaks see raport avaldatama siis juba sügise alguses. Eh, see Äh, raport käsitleb siis ka töödeldud toiduainete päritolumaa märgistamist tarbijal. on vaja äh, teada, kust toit tuleb, me vaatame, kuivõrd teostatav selle päritolumaa äh, märgistamine on ja samuti analüüsime kulusid ja tulusid ja mõju siseturule ja meie kaubandusele. ja nagu ma olen öelnud mõlema parlamendikomisjoni ees, mina olen selles küsimuses avatud isegi kui see märgistamine ei ole äh, skandaali peamine põhjus, äh, äh, olen valmis tegutsema ja teen seda, kui raport on ilmunud aga isegi päritolumaa märgistamine ei oleks ära hoidnud praegust hobuselihaskandaali. aga nagu ma ütlesin, ma kaalun seda raportit niipea kui võimalik. ning, ja siis edastan ka selle raporti sisu teile ja lõpetuseks tahaksin rõhutada, et äh, avalikkuse usaldus on väga habras ja see võib väga kergesti kaduda ja seetõttu olen kutsunud liikmesriike üles kiirendama uurimist ja mõningaid tulemusi on juba saadud, kriminaaljuurdlusi on juba läbi viidud ja tuleb hoolitseda selle eest, et koheselt edastatakse uut infot, et me saaksime äh, faktid selgeks niipea kui kiiresti ja nagu ma ütlesin, mina olen rahul selle koostöötasemega, mida liikmesriigid on üles näidanud, ma ei saa rõhutada, tõmmata jätta, kuivõrd oluline on see, et me õpiksime sellest skandaalist ja ma olen kindel, et te jagate minu otsusekindlust taastada täielik usaldus meie toidutarneahela vastu nii kiiresti kui võimalik. mina olen avalikult öelnud, et meil on üks parimaid toiduohutuse süsteeme maailmas ja ma jätkan äh, selle väite kordamist aga see ei tähenda, et me ei saa seda süsteemi veel paremaks muuta, et me ei saa kriisidest õppida, nii praegustest kui ka minevikukriisidest. ja me peame äh, tuginema rohkem oma seadustele. Äh, see, et meil on äh, parem äh, toiduainete ohutuse süsteem ei tähenda seda, et kui, et me ei peaks midagi edasi tegema, sest kui me endaga liiga rahul oleme, võime selle süsteemi kaotada. aitäh, härra volinik ja nüüd annan sõna äh, fraktsioonide esindajatele ja kõigepealt härra Seeber kolmeks minutiks. tänan, juhataja, lugupeetud volinik. ma olen teiega ühel arvamusel, kui te ütlete, et meil on üks parimaid toiduaine ohutuse süsteeme üle kogu maailma aga tõsiasi on ka see, et viimastel aastatel on meil raputanud äh, järjest uued äh, toiduaineskandaalid ja antud skandaal näitab, kuivõrd suured on probleemid äh, toiduainete tootmissektoris me ei saa öelda, et meil on suurepärased süsteemid ja tuleb teha ainult väikeseid muutuseid, vaid tuleb põhjalikult uurida, mida on vaja parandada me ei saa öelda, et liikmesriigid vastutavad kontrollide eest ja meie paneme ainult paika põhimõtted. Euroopa tasandil, eriti just Euroopa Komisjonil on eriline vastutus kanda, et toiduainesektor toimiks. kõige suuremaks probleemiks on see, et me oleme kaotanud tarbijate usalduse. see on tegelikult põhiprobleem, millega me silmitsi oleme. selle usalduse taastamine saab olema väga keeruline ja kulukas. õige on äh, kindlasti see, et meil on vaja teha selgitustööd, äh, uurida, siin oli tegemist lausa kriminaalsete tehingutega, kõik tuleb paljastada, aga küsimus on ka selles, et millist kontrollisüsteemi saaksime me sisse viia, et maja majanduslikult ei oleks äh, otstarbekas üldsegi selliseid äh, mahinatsioone läbi viia. me peame koos matemaatikutega maha istuma ja välja arvutama, kui äh, kallis oleks viia läbi pistelisi kontrolle rohkem, nii et meil oleks väga tõhus kontrollisüsteem olemas ja komisjon peab siinkohal ka omapoolsete ettepanekutega välja tulema. siis edasi trahvid liikmesriigiti. osad liikmesriigid on väga karmid, teised suhtuvad trahvidesse väga lõdvalt. nii et meil peaks tegelikult Euroopas olema samalaadne lähenemine. kolleeg hüüab vahele ilma tõlketa tõlgid ei kuule, mida saalis öeldakse ja ei saa tõlkida. juhataja palub härra Seeberil jätkata. väga oluline on see, et meil oleks äh, kontrollisüsteem tõhus, äh, oleks selge, kes vastutab, et me taastaksime tarbijate usalduse. komisjoni raport äh, kindlasti loob selle vundamendi, millelt me siis liigume edasi ja mis puudutab päritolu märgistamist, kus oleks kirjas, kus on loomi nuumatud, kus nad on tapetud, kogu see tarneahela info, see on loomulikult tarbijale suureks abiks, kui ta võtab vastu ostuotsuse. ja toiduainesektoris äh, on väga ohtlik äh, see säästumentaliteet, sest see toob endaga kaasa kvaliteedi languse Euroopa, Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi huvides peab äh, siinkohal olema äh, võimalikult äh, kõrgete standardite sisseviimine niimoodi, et äh, meie kodanikud äh, saavad oma toidulauale selle toidu, mida nad ka tõesti soovivad, tänan. suur aitäh, härra Seeber ja nüüd saab sõna proua Mäkavan, kaks minutit. aitäh, volinik Äh, ma tervitan paljud sellest, mida te täna hommikul ütlesite, eriti äh, see, seda, mis puudutab äh, selle töödeldud liha märgistamise teemalise raporti kiirendamist. Te ütlesite, et see ei olnud tingitud kriisist, loomulikult mitte, aga kui parlament selle poolt hääletas äh, kaks aastat tagasi, tegime me seda sellepärast, et me tahtsime, et ettevõtted vastutaksid oma tarneahela eest, et nad saaksid aru, kuidas see ahel toimib ja niimoodi ei, ei saaks nad lihtsalt süüd kellelegi teisele veeretada. ma arvan, et tarbijad on olnud tõesti Äh, olnud šokeeritud sellest, kuidas asi toimub, kuidas liha lõigatakse tükkideks ühes riigis, pakitakse teises riigis ja nõnda edasi, vahendajaid on liiga palju ning seetõttu me oleme siis äh, kaotanud selle kontrolli nii-öelda talust lauale protsessi üle nii et, et ma loodan, et äh, tegelete selle asjaga väga kiiresti Äh, komisjon ja nõukogu on öelnud, et kogu see protsess on väga kulukas, aga kui palju on valitsused nüüd kulutanud ja kui palju on ettevõtted kulutanud sellest saadik, kui see hobuselihaskandaal puhkes? Äh, volinik, te ütlesite, et meie praegune süsteem on usaldusväärne, aga paljud inimesed ütlevad mulle, et need kahe tuhande kuuendal aastal äh, lihahügieeniseadustega sisse viidud muudatused on vähendanud inspektsioonide arvu, eriti just äh, lihatöötlemistehastes ning kahe tuhande kuuendast aastast alates meil ei ole enam igapäevaseid inspektsioone seetõttu on meil ainult ette teatatud äh, inspektsioonid äh, kolme või kuue kuu tagant äh, ja just nimelt lihatöötlemistehastesse skandaal alguse saigi. Te tahate läbi vaadata need hügieenireeglid sellel aastal, härra volinik, ja ma tahan teada, mida te selle läbivaatamise käigus teete. Briti ajalehtedes öeldakse, et Äh, tahate veelgi rohkem reguleerida toiduainete tööstust, kas te panete nende õlule veelgi rohkem kohustusi? kas tarbijad äh, saavad olla kindel, kindlad, et äh, need vead, mis minevikus toimusid, enam ei kordu? aitäh, proua McEwen ja nüüd saab härra Davis sõna kaheks minutiks aitäh, president, volinik, üks minu esimesi tegusid parlamendisaadikuna kuskil neliteist aastat tagasi oli äh, istungi korrutamise, korraldamine ühe teise toidukriisi teemal, mille kambri ja lihatootjatega. Äh, äh, minister tollal tahtis tõesti lihatootjaid toetada aga see volinik tollal ütles, et komisjonil ei olnud armeed ega politseid, et kedagi karistada ja et jõustada seadusi ma olen äh, selle asja üle aastate jooksul palju mõelnud äh, ja äh, tõesti, me näeme, Eh, paljudes seaduse, seadustes neid, eh, et sanktsioonid peavad olema tõhusad ja heidutavad. Te ütlesite, et meil on olemas parimad toiduainete märgistamise seadused maa, maailmas, aga neist pole eriti palju kasu, kui liikmesriigid neid ellu ei rakenda ning meil on olemas erinevates liikmesriikides erinevad karistused, meil on menetlused reeglitest kinnipidamiseks, mis on erinevad ning lähenemine eh, ka vastutusele võtmise vallas on erinev Äh, on olemas kohtuotsused, mida liikmesriikide kohtud on rak-, äh, langetanud ja mis on erinevad, aga võiks ju oodata, et Euroopa Liidu seadusi äh, võrdselt kohaldatakse kõigis liikmesriikides, sest muidu ütleb mõni inimene, miks mina pean neid seadusi teadma, kui sa nad teises riigis nad seda ei tee. ma arvan, et ähm, ma ei arva, et liikmesriikidele tuleks hakata kehtestama Euroopa Liidu poolt kriminaalkaristusi Äh, ja seda ei peagi teie otsustama, aga see teema tuleb tõstatada, meil on vaja rohkem äh, arutelusid ja rohkem analüüse sellel teemal, kuidas liikmesriigid tegelikult seadusi jõustavad. mitte ainult äh, siis seaduste, seaduste ellurakendamise vallas, vaid ka seda, selles vallas, kuidas siis kohtuorganid neid seadusi tõlgendavad kui me seda teemat ei tõstata, kui me ei hakka kellegi peale näpuga näitama, kui seda asja parlamendis ja nõukogus ei aruta, siis me ei saa tagada seaduste võrdse kohaldamise ja kui me seda ei suuda, siis tähendab see seda, et äh, seadusest ei peeta kinni ja muudab kõigi äh, meie töö mõttetuks. aitäh, äh, härra Davis ja nüüd härra Schlüter, kolm minutit suur aitäh, lugupeetud äh, president. tahaksin tänada volinikku selle eest, et äh, te olete omalt poolt reageerinud paljudele meile ettepanekutele, näiteks me tahame paremat sanktsioonide süsteemi. kui vaadata, mis eelmisel aastal toimus, siis äh, me näeme tegelikult, et meil on kahekümne aasta vanune liha müügil, mida märgistatakse ümber probleeme on olnud lihaga, mis on pärit Ungarist, e, mida märgistati ühtemoodi, aga tegelikult oli tegemist teise kaubaga ning e, kedagi ei karistatud selle eest. väga palju on selliseid skandaale, mis e, jälle ja jälle tekivad, probleeme on ja me näeme, et petetakse eh, ja üha uuesti, selle asemel, et olla ausad, me peame sellele lõpu tegema, me peame olema karmimad oma lähenemises ja ka karistuste kehtestamisel. peame tagama selle, et eh, inimesed eh, mõistaksid, et on tõsine oht, et nad ka kätte saadakse, kui nad pettusega tegelevad. peame samuti öö, üle vaatama selle, et äh, tabamajadel on omaenda inspektorid, meil oleks vaja aga äh, sõltumatud inspektoreid. meil on vaja tagada, et äh, viiakse läbi ka suvalisi kontrolle ning samuti tuleb läbi vaadata päritolumärgistamise küsimus Äh, praegu viiakse selle kohta läbi uurimist ja loodetavasti niipea, kui tulemused äh, välja tulevad, äh, hakkate ka te tööle, sellepärast et tarbijatel on vaja teada, mis toimub. kui nad söövad loomaliha, siis nad tahavad teada, kus loomad üles kasvatati ning kus nad tapeti ning samuti kohalikel turgudel on väga oluline see, et oleks kohalik äh, kaup müügil. oluline on muuta äh, talumeeste ning tarbijate vaheline äh, ahel võimalikult lühikeseks. selleks on vaja läbi vaadata ka riigihankesüsteem. meil on vaja jõuda selleni, et toidukaubad oleksid võimalikult värsked kui vaadata äh, praegust äh, ühise turu võimekust, siis me teame, et meil ei ole piisavalt selgeid kontrollimeetmeid just äh, tootjate üle. see tähendab seda, et võib juhtuda, et müüakse tooteid, mis on mingil moel valesti märgistatud. meil on tõesti vaja pakkuda täpset konkreetset informatsiooni tarbijatele, kui me tahame pettusele lõpu teha. suur aitäh, härra Nikolson, palun. aitäh, president. ei ole kahtlust, et tarbijate usaldus on kõvasti kannatada saanud selle hobuselihaskandaali läbi. ja nagu äh, alati võib sellistel asjadel olla ka hea külg nimelt äh, see, et inimesed hakkavad jälle kohu-, kohalike lihunik, liha, lihunike käest liha ostma. Äh, ja kui nad lähevad midagi ostma, nad tahavad teada, mida nad ostavad ja seda tuleb kahtlemata tervitada mina olen selle poolt, et märgistamine peab olema parem ja tõhusam, aga ma tahaksin öelda, et kogu maailma eh, sildistamisreeglite juures, kui kurjategijad tahavad eh, süsteemi õõnestada, siis nad eh, saavad seda teha, kui meil ei ole korralikku inspektsiooni ma arvan, et see, mis toimus, toimus kahel põhjusel, toitlemisahel on liiga pikk ning teiseks Äh, avaldatakse survet ka jaemüüjatele ja toiduainetootjatele, et hind läheks alla, et inimesed saaksid nõndanimetatud odavat toitu, aga ma tahaksin täna väga selgelt välja öelda, et sellist asja nagu odav toit ei ole olemas. hea toit maksab palju. aitäh! aitäh, härra Nikolson ja nüüd saab sõna härra Agnew kolmteist aastat tagasi Suurbritannia valitsus lubas eh, Euroopa Liidule teha, eh, võtta vastu seadusi toiduainete eh, ohutuse teemal ja tänane skandaal näitab, et Euroopa on ebapädev ja seetõttu on britid sunnitud sööma hobuseliha, mis kannab loomaliha silti Need reeglid, mis Euroopa Liit on vastu võtnud äh, selleks, et olukord ära hoida, võimaldavad pettust. Äh, Euroopa Liit on muutunud üha suuremaks ja äh, laienenud riikidesse, kus korruptsioon on igapäevane asi. Ühendkuningriigis kus liha pidevalt varasti kontrolliti, oleks hobuseliha kasutamine loomaliha asemel olnud täiesti võimatu Äh, paljud äh, Suurbritannia parlamendisaadikud äh, arvasid, et meie põllumajandusminister saab selles küsimuses midagi ära teha, aga tegelikult on ta täiesti võimetu midagi tegema. aitäh, härra Anju ja nüüd saab sõna proua Anderson uh, komisjon on öelnud, et vaatamata seadustele, mis praegu kehtivad, Eh, on olemas alati kurjategijaid, kes eh, üritavad seda süsteemi ära kasutada ja kasumit teenida. Eh, see on tõesti nii, aga see ei tähenda mitte seda, et reguleerijatena me peame laskma asjadel edasi minna me vastutame igasuguste kuritegelike tegude eest ja seda eriti toiduainete annelahes, me peame need kuriteod muutma nii võima-, keeruliseks kui äh, raskesti ko-, sooritatavaks kui võimalik ja on täiesti selge, et meie praegused reeglid toiduainete töötlemise sektoris ei ole päris korras, nagu ka eelkõnelejad mainisid meil on äh, vaja kehtestada päritolu äh, kohustuslik märgistamine lihatoodetele ja ma äh, räägin sellest kõigest sellepärast, et kui selline süsteem Eh, kehtib siis ka supermarketid vastutaksid rohkem selle eest, millist eh, toitu nad müüvad ja me peame arvestama ka liikmesriikide eh, era eripäriga, näiteks kui müüakse loomaliha Iirimaal, siis peaks olema ka märgistatud, kust ta tuleb, täpselt samuti Šotimaal. aitäh. kolm minutit Voorzitter, in Nederland hebben we sinds kort een nieuw gezegde. Eh, hartelijk. Aitäh. Meil on uus eh, eh, meil on nüüd uus ütlus käibel hobuseid lehmade pähe võtma. me näeme, et müüakse teise nime all teist liha ning ja me näeme, et äh, ei toimi meie õigusleeme, nüüd me äh, loodame, et liikmesriigid lahendavad tekkinud äh, skandaali. liikmesriigid on, pidid koheselt hakkama selle probleemiga tegelema. järelduseks on see, et tuleb kinni panna Euroopa agentuur, mis oma tööd ei suutnud teha selles olukorras me oleme tõesti väga rumalad, kui me ei võta toiduohutust tõsiselt. härra Borg, palun nüüd vastuseks sõna. Um, <clears throat> enamik äh, sõnavõtjaid piirdusid äh, paari teemaga ja ma üritan vastata neile küsimustele, mis mulle esitati. kõigepealt ma olen nõus, et jah, kuigi see, need seadused, mis meil on, tuginevad direktiividele, ning meil ei ole määrust, nagu meil on näiteks keskkonnakuritegude vallas, kus meil on äh, juba määrusega paika pandud konkreetsed karistused. arvan ma, et me peaksime olema direktiivides võib-olla olema, äh, oma direktiivides olema konkreetsemad ning seetõttu ma usun, et et sellise tundliku teema puhul peaks olema täiesti selge näidata, et kuritegevus ei tasu ennast ära ma ütlesin, et jõustamine on liikmesriikide kätes ning komisjonil ei ole mingit kontrolli, nagu härra Daviski ütles, me ei saa kontrollida kohtuotsuseid. kohtud on need, kes seaduste kontrollimist täid- äh,, seaduste täitmist kontrollivad äh, nagu ma ütlesin, et meil on siin lihatootjaid, kelle tegevusluba ei peatatud isegi pärast seda, kui nad le leiti, et nad on süüdi kuritegevlikus tegevuses nii et, et ma arvan, et äh, majanduslikud äh, karistused peaksid olema oma mahult võrdsed selle kasuga, mis läbi sellise kuritegeliku tegevuse saadi, sellepärast et muidu tasub kuritegevus ennast ära. kui on kasulik, kui karistused Euroopa Liidu äh, seaduste rikkumise eest on suuremad kui kasu, mida saadakse, siis on asjal mõtet ma olen varemgi öelnud ja ütlesin ka täna, et see, et meil on olemas seadused, ei tähenda seda, et keegi neid ei riku meil on olemas ka röövidevastased seadused, aga ma arvan, et ka praegu Euroopa Liidus kuskil keegi parajasti kedagi röövib. ma ei taha öelda, et kui seadus on, siis me juba eeldame, et seda hakatakse rikkuma, aga ma lihtsalt äh, räägin asjast nii, nagu nad tegelikult on Äh, mitte keegi ei saa olla täiuslik, aga see ei tähenda seda, et me ei saaks teha kõik, mis meie võimuses, et tõesti need karistused oleksid heidutavad ja äh, hoolitseda selle eest, et inspektsioonid oleksid samuti nii tõhusad kui võimalik inspektsioonide süsteemi on võimalik parandada, aga see, kuidas see süsteem on struktureeritud, peab jääma samaks äh, mitte ainult ähm, toiduohutuse või toiduainete märgistamise vallas, vaid kõigi Euroopa Liidu seadusi Äh, viiakse ellu liikmesriikide poolt. nüüd, mis puudutab märgistamist, äh, siis sellega tegelevad toiduainete tootjad, kes peavad siis panema siis toodetele õige sildi ja mitte eksitava sildi. siis on olemas kontrollisüsteem, mille on loonud liikmesriigid ja ma tuletasin teile meelde, et tegemist oli Iirimaa äh, kontrolliva asutusega, mis viis läbi eh, kõige odavamate eh, loomalihaburgerite analüüsi ja selle eh, analüüsi käigus selguski, et mõned veiselihatooded sisaldasid kaheksakümmend protsenti hobuseliha niisiis see avastati siis läbi juhusliku kontrolli, mis tehti siis sellistele osa, kõige odavamatele toodetele ja niimoodi see skandaal siis puhkes. komisjon omakorda kontrollib siis neid kontrollijaid, et näha, et kontrolli, kas kontrollisüsteem toimib ja ma tahaksin öelda, et Eh, see asi, et me hakkame kontrollima, millisest eh, loomast eh, see lihatoode tegelikult pärit on, on suhteliselt uus asi. selliseid teste me alustasime üsna hiljuti või üsna hiljuti hakkasime kontrollima, et vaadata, kas see to toote koostis tõesti vastab ka sellele, mis sildil on. ja nagu proua McAven ütles, on väga oluline, et meil oleksid ette teatamata inspektsioonid ning öö, uut, uues seadusettepanekus tahame siis teha ettepaneku, et liikmesriigid ei teataks inspektsioonidest ettevõtted et, need toimuksid äh, siis nii-öelda äh, juhuslikult ja ette teatamata just nimelt selleks, et parandada toidutarneahela kontrolli mis puudutab päritolumaa märgistamist, siis äh, võin tuua viis põhjust, mis liikmesriigid varem on esinda-, esitanud, kui seda teemat on arutanud. viis põhjust, miks seda ei tuleks teha ning võin tuua veel viis põhjust, mille on esitanud teised liikmed, miks seda vaja on. ja muide, mõned riigid on nüüd oma seisukohti muutnud ja ühelt poolelt teisele üle läinud aga saage aru, tegemist ei ole kerge küsimusega, mina olen avatud selles küsimuses, aga palun saage aru, et selle kõigega käivad kaasas kulud, et teema on väga keeruline, üks asi on värske liha märgistamine, teine asi on märgistada liha, mis tuleb erinevatest äh, riikidest ja mis äh, töötlemise käigus satub ühesse ja samasse tootesse niisiis, nagu ma ütlesin, ma olen selles küsimuses avatud, ma tean, et üha rohkem liikmesriike toetavad sellise märgistamisalase seaduse vastuvõtmist ja niipea, kui ma olen saanud raporti, tegutsengi kiiresti. väga oluline on, et me ei õõnestaks läbi selle skandaali siseturgu ning vastuseks Äh, mõningatele kommentaaridele, mis puudutasid kaubandustõkete taastamist äh, selle märgistamise probleemi tõttu. tuletan meelde, et pettus ei ole omane mitte ühelegi konkreetsele riigile. näiteks hiljuti leiti, et Ühendkuningriikide lihas, mida äh, Äh, äh, Ühendkuningriigis äh, eksporditi Prantsusmaale liha, mida oli toodetud ebaseaduslikul moel. niisiis siseturg on küll väga positiivne, aga kui meil on ka selline sisepiirideta ise, siseturg, siis üks probleem on selles, et kui keegi ühes riigis seadust rikub, siis mõjutab see kõiki teisi riike täpselt samamoodi aga nagu ma ütlesin, ka Schengeni ruumi vahepeal rikutakse, lihtsalt kurjategijad liiguvad ühest riigist teise, aga see ei tähenda ju ometigi, et meil ei peaks olema Schengenit. siseturg on äh, positiivne, aga kuna meil on äh, ühisturg, siis on meil vaja ka rangemaid seadusi, rangemaid karistusi ning paremaid kontrolle. niisiis olen kõigi parlamendisaadikutega nõus, me äh, äh, võime öelda, et, et see skandaal on mõjutanud tarbijate usaldust, seetõttu me peame õppima sellest kahetsusväärsest intsidendist ja tegema kõik, mis meie võimuses, et ta-, taastada usaldus meie eh, toidutarneahela vastu ja rakendama ellu neid seadusi, mis meil on, mis tihtipeale on just eh, sündinud varasemate kriiside õppetundide tulemusena. jah ma olen täiesti kindel, et sellised intsidendid võivad kahjustada seda, kuidas eurooplased vaatavad toiduainete tarneahelat ja mina tahaksin teha koostööd parlamendiga, et saavutada ühine eesmärk eh,, hoolitseda selle eest, et sellised pettused tulevikus aset leida ei saaks, aitäh! suur aitäh, härra volinik ja sellega on lõppenud äh, käesolev arutelu ja päevakorra kohaselt läheme edasi ühise aruteluga tarbijavaidluste lahendamise kohta ning kõnele tulevad äh, rap-, äh, proua Grafenfond-Tunnud Holsteini raport tarbijavaidluste veebipõhine lahendamine ning härra Louis Kressi raport tarbijavaidluste kohtuväline lahendamine. esmalt saab sõna proua Tunnud